So uh, dear colleagues. kallid kolleegid. tere päevast, tere tulemast meie pärastlõunasele koosolekule. meil toimub äh, ühisarutelu parlamendi delegatsiooniga Agrivi riikides. eriti õnnelik olen ma selle üle et äh, et äh, me saame seda korraldada Ines Jalasenderiga. Äh, Liibüa olukord on dramaatiline ning koordinaatorid on otsustanud, et kui toimub delegatsiooni visiit Liibüasse, peab olema liibekomisjoni liikmeid delegaatide seas ja Euroopa Liidu esindajad peaks aeg-ajalt seda riiki külastama. on oluline, et selline ühine koosolek aeg-ajalt toimuks ning ähm, kahekümne teisel jaanuaril äh, toimus arutelu ka, äh, toimus arutelu ka äh, välisministrite nõukogus ja sellest ülevaate saamine oleks ka väga tore Eh, jõudsid just enam-vähem õigel ajal. nii et eh, me eh, tervitan Vincent Piquet meie välisteenistusest ja Lambrosid rahvusvahelisest pagulusorganisatsioonist ning meie mõned välisteenistus saatis vabanduse, et nad ei saa täna kahjuks tulla, annan nüüd sõna Aijala Selderile sõna sissejuhatuseks ja siis annab ta sõna Vincent Pikele. palun. suur aitäh teile. kõigepealt tahaksin väljendada oma kaastunnet Liibüa kodanikele kes eile olid äh, rünnakuohvrid, täna avaldan vastuned ohvrite peredele ja tervishoiutöötajatele. Euroopa Liit tegutseb veendunult selle nimel, et äh, saavutada stabiilne olukord Liibüas, et äh, Liibüa kodanikud saaks elada rahus ja stabiilsuses, tean, et see on keeruliselt saavutatav, aga tahaksin siiski väljendada oma solidaarsust ja kaastunnet. tahtsin öelda ka, et Magrebi delegatsiooni liikmena olen ma väga tänulik libe komisjonile võimaluse eest selline ühiskoosolek korraldada ja peale selle olen väga tänulik ka härra Pikele, kes äh, tihti jagab meiega värsket infot ja räägib sellest, kuidas äh, läbi, läbirääkimised arenevad. tänan ka härra Ambrosit, kes on rahvusvahelise pagulusorganisatsiooni liige. ja tema on samuti, on äh, selgitanud meile, kuidas nad tööd teevad ja selgitanud meile ka, millised väljakutsed ootavad meid. Liibüas, nagu te teate, nõukogus toimus arutelu Liibüa kohta. võttes arvesse olukorra keerulisust ja härra Samsalami, kes on ÜRO peasekretäri eriesindaja, ning äh, tema andis ülevaate poliitilise protsessi arengust ning äh, põhiseaduse kokkupanekust ning liikumisest äh, valimiste suunas. talle väljendati suurt toetust välisministrite poolt oma tegevuses ning meie toetame samuti protsessi, mis viib ühtsuseni selles riigis. Euroopa Liit on väga pühendunud Liibüale. toetame kõiki jõupingutusi, mille ÜRO, ÜRO teeb, et olukorda parandada, toetame kõiki ÜRO ameteid, kes äh, tegelevad immigratsiooniküsimustega ja inimvoogudega kes on praegu väga raskes olukorras ning äh, ministrid äh, rääkisid ka vajadusest teha äh, koostööd päritoluriikidega, eriti nendega, kes on Saheli perekonnast pärit. meil on suur huvi kuulata ära meie külalisi, et nad räägiks kõige, jagaks viimaseid uudiseid olukorrast Liibüas koostööst ÜRO-ga ning ka nende inimeste olukorrast, kes soovivad ületada mere ja tulla Euroopasse. aitäh teile! The floor is yours. Teil on sõna. Thank you very much indeed um,, madam. suur tänu, proua kaasjuhatajad, selle eest, et andsite mulle sõna ja andsite võimaluse Euroopa välisteenistuse poolelt selgitada meie lähenemist Liibüale mul on ette valmistatud tekst ja ma lähtun sellest, aga hiljutised sündmused Liibüas, viimased kaks päeva on äh, näidanud, kui mõttetud mõnikord on ettevalmistatud äh, tekstid. kümme päeva tagasi äh, oli, toimus võitlus Tripoli lähedases lennujaamas, mis on Liibüa ainuke toimiv rahvusvaheline lennujaam, tsiviilisikuid tapeti peaaegu nädalaks Äh, tak-, tekkisid takistused äh, äh, lennuliiklusele, ka Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu missioonil oli raskusi sinna saada. kaks päeva tagasi oli Benghazis terrorismirünnak, kahekordne autopomm, paljud hukkunud ja vigastatud ja loomulikult ka märkimisväärne mõju riigi stabiilsusele ja julgeolekukeskkonnale. eile saime hirmutekitavaid äh, teateid kümne isiku kohtuväliste hükka, hukkamiste kohta, me ei tea täpselt, kes need isikud on, aga nad hukati ühishukkamiste käigus ilma igasuguse kohtuotsusega, Äh, ük-, äh, feldmarssal Haftari armee äh, üks ohvitseridest oli sellega seotud ja rahvusvaheline inimene õigus, inim-, Äh, rahvusvaheline kriminaalkohus äh, samuti tegeleb äh, sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumistega, mis on toimunud viimaste aastate jooksul ja sellised teated tulevad korduvalt erinevat sid-, erinevatelt sidusrühmadelt ja see näitab, kui õhkõrn on Liibüa stabiilsus, kui segmenteerunud on nende julgeolekukeskkond ja julgeolekut tagavad äh, väeüksused või organisatsioonid ja see näitab ka, kui väga on Liibüal vaja poliitilist lahendust sellele kriisile. nii et öö, äh, oma äh, lühikese aruande sisse juhatuseks, mis puudutab esmaspäevast äh, Välisasjade Nõukogu, mil, mm, kus osales ka ÜRO eriesindaja Gassan Salamee Äh, me saime temalt, äh, ministrid siis said temalt väga põhjaliku ülevaate ja toimus hea arutelu. tähelepanu keskmes oli loomulikult üks kahest peamisest äh, suunast, millega Euroopa Liit on seotud Liibüas, see on see poliitiline tegevussuund, selle suuna kaudu jälgime ja toetame äh, härra Salamee poolt eelmise aasta septembris äh, välja pakutud äh, mm, ÜRO tegevuskava poliitilise kokkuleppe elluviimiseks. mõned äh, põhilised punktid sellest kavast on järgmised Liibüas on plaanis valimised, nii presidendivalimised kui parlamendivalimised. see omakorda on üsna suur ülesanne eriti arvestades Liibüa praegust olukorda ja eriti sellepärast, et hetkel see valimisraamistik, juriidiline raamistik on täiesti puudu, Liibüal ei ole hetkel põhiseadust, mis kirjeldaks presidendi rolli ja seetõttu puudub ka äh, seadusandlik äh, Mm, pilt sellest, kuidas president peaks suhastuma valitsuse ja parlamendiga. enne, kui need valimised ellu viia, tuleb teha väga palju juriidilist eeltööd ja loomulikult ka äh, mm, sisulisi tegevusi. positiivse poole pealt valijate registreerimine on alanud ja härra Salamäe oli optimistlik äh, ja arvas, et äh, praeguse hetke seis on üsna mõistlik, äh, kui me peame silmas võimaliku tähtaega. üks äh, võtmeteemasid seoses valimiste ja vastava juriidilise raamistikuga on ka üleriigilise konverentsi korraldamine, mille egiidi all soovib härra Salamäe siis kokku tuua väga laialdase hulga äh, huvirühmi Liibüa poliitilistest, poliitilisest ja majanduselust ning selle konverentsi peamiseks eesmärgiks oleks luua laiapõhjaline poliitiline konsensus, mille abil oleks võimalik siis tagada seda, et äh, valimistulemusi kui nad selguvad, aktsepteerib Liibüa poliitiline klass. sellise suure konverentsi korraldamine on äh, väga suuremahuline ülesanne ja seetõttu al-, on alustatud selliste väikeste alakonverentsidega esialgu selleks, et seda suurt konverentsi ette valmistada, see on äh, suund, mida meie välispoliitika kõrge esindaja on lubanud toetada, sellepärast et ainult korralikud valimised, mis toimuvad korrektse õigusliku raamistiku alusel, ideaalis vastu võetud äh, põhiseadusega, kui mitte selle, siis vähemasti aktsepteeritava õigusliku raamistiku alusel saavad tegelikult luua kestliku poliitilise lahenduse praegusele kriisile nii et see on see üks oluline äh, tegevussuund. teine suund, millest me samuti Välisasjade Nõukogus rääkisime, on seotud majandusega. siin on meil pilt natukene mm, segasem äh, makrotasandil, tegelikult on äh, riigi majanduse näitajad üsna head, nafta hind on tõusnud, nafta tulu on seega tõusnud, toodang on olnud üsna stabiilne Liibüas, mis ületab äh, üks miljard ballerit päevas. Äh, nii et see tähendab seda, et äh, raha on, mida võiks kujut-, kulutada, samas aga on näha, et seda ei kulutata päris õigel viisil Äh, suur osa saadavast rahast läheb äh, valitsusega seotud äh, töötajate palkadeks, väga palju on julgeolekuga seotud ametikohti, osad nendest üsna ebaametlikud, samas aga väga vähe investeeritakse sellistesse avalike teenustesse, mis tooks tõelist kasu kodanikele, nii et vaatamata sellele, nendele positiivsetele makrotasandi näitajatele äh, on majanduse valdkonnas ikkagi äh, veel väga palju ära teha, siin võib-olla on uudiseks ka see, et Euroopa Liit on ühinenud äh, niinimetatud majandusdialoogiga, mis on Liibüas juba mõnda aega toimunud, siiani Euroopa Liit selles ei osalenud, aga alates eelmisest nädalast oleme ka meie selle dialoogi osapool ja ootame äh, kannatamatut võimalust pakkuda oma poliitilist panust sellesse raamistikku, mille juhtimisega tegelevad Liibüa inimesed ise. kolmandaks punktiks siis äh, migratsioon, sisseränne, see on loomulikult äh, äh, äärmiselt kõrge prioriteediga mitte ainult Euroopa Liidule tervikuna, vaid ka kõrgele esindajale konkreetselt aastal kaks tuhat seitseteist üldjoontes äh, on olukord paranenud, äh, Euroopasse on jõudnud vähem inimesi, e, ebaseaduslikke sisserändajaid, siis on ka vähem merel hukkunuid, mis on samuti väga oluline humanitaaraspektist. rohkem oli neid inimesi, kes merelt päästeti ja rohkem oli ka neid inimesi, kes pöördusid Liibüast tagasi oma päritoluriikidesse äh, selle programmi raames, äh, äh, mille me IOM-i ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet ametiga koos äh, oleme kokku pannud, see puudutab siis toetatud äh, vabatahtlikku tagasipöördumist. kas see tähendab seda, et probleem on lahenenud, ei ole. Liibüas on jätkuvalt väga suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid, umbes kuussada tuhat ja loomulikult tähendab see ikkagi potentsiaalselt väga suurt probleemi. teiseks on väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid Äh, Liibüas kinnipidamiskeskustes, äh, neid käitab äh, Liibüa valitsus, osasid neid ka täiesti e-, mitteformaalsed või isegi ebaseaduslikud grupeeringud, keda mitte keegi ei kontrolli, nii et tegelikult meil ikkagi on humanitaarprobleem, inimõiguste probleem, ja tegemist on teemaga, millega välispoliitika äh, kõrge esindaja on otsustanud koos ÜRO organisatsioonide äh, ja Aafrika Liiduga tegeleda just nimelt selles äh, mõttes, et rohkem inimesi nendes kinnipidamiskeskustes saaks vabatahtlikult tagasi pöörduda tegelikult tuleks ka äh, veenda Liibüat, et nad lõpetaks äh, sisserännanute ebaseadusliku kinnipidamise, see on meie eesmärk, aga äh, enne selle saavutamist peaksime saavutama vähemalt vahe-eesmärgina selle, et need keskustes olevad Mm, sisserändajad pääseks eh, nendest humanitaarpõhjustel ja saaksid tagasi pöörduda. Eh, viimane punkt, millest tahaksin rääkida, on Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja ÜRO ühine rakkerühm, eh, mille loomise kokkulepe tehti kahekümne üheksandal novembril Abidžaanis Euroopa Liidu, Aafrika Liidu tippkohtumisel, neljateistkümnendal detsembril rakkerühm kohtus Brüsselis, et edasist tööd planeerida ja äh, see on väga oluline element äh, vaba, toetatud vabatahtlike tagasipöördumiste programmis, nad pakuvad operatiivtoetust, teine eesmärk on toetada Liibüa ametivõime, loomulik see, loomulikult see tegevus toimub nagunii kogu aeg, aga me lootsime seda teha ühismissiooni raames äh, Aafrika Liidu ja ÜRO kolleegidega juba käesoleval nädalal, kahekümne teisel jaanuaril pidi see missioon algama, aga äh, seoses nende kokkupõrgetega, mis äh, toimusid äh, Tripoli lennujaamas, tuli see missioon edasi lükata ja nüüd loodame seda, selle läbi viia siis alates kahekümnendast veebruarist nii et see on ülevaade praegusest olukorrast, aga üldiselt kõikides valdkonnades tehakse koostööd ÜRO-ga, täielikult toetame ÜRO juhitud poliitilist protsessi ja samuti sisserände küsimustes teeme tihedat praktilist koostööd uue ÜRO agentuuridega. suur tänu selle üksikasjaliku info eest, härra Pike. nüüd härra Ambrosi, palun. meie seisukoha kohta selles osas, mis toimub Liibüas. oleme tihedas koostöös Euroopa Liiduga ja teatud Euroopa Liidu liikmesriikidega. arvestades seda, et poliitiline ja julgeolekualane olukord on halvenenud ja see tegelikult varjutab äh, kõike ülejäänut, äh, mida saavad teha erinevad organisatsioonid koha peal, nagu ka meie oma. ehk siis see, kas me saame oma ülesandeid täita või mitte. põhimõtteliselt on kolm erinevat inimeste kategooriat, äh, kellele meie töö on suunatud Liibüas Need kolm kategooriat on omavahel ilmselgelt ka seotud, sellepärast ma neid ka mainin. kõigepealt Liibüa sisepagunikud. Neid on umbes sada kaheksakümmend tuhat praegusel hetkel. tegemist on numbriga, mis õnneks väheneb mitte küll suurel määral, aga stabiilselt viimase paari kuu jooksul on siiski vähenenud. ja nüüd teine kategooria, kolmsada kolmkümmend viis tuhat kunagist sisepagunikku on nimelt äh, otsustanud koju tagasi pöörduda ja seal oma kodu uuesti üles ehitada. see on teine inimeste kategooria, kellele me abi anname, hoolitsedes siis selle eest, et nad saavad minna koju tagasi, et neil on võimalus sinna ka jääda ja uuesti hakata seal oma elu üles ehitama toetame selle kaudu siis riigi stabiliseerimist ja kogu seda poliitilist protsessi, mida siin juba mainiti. ja kolmas kategooria on migrandid. Liibüas on registreeritud umbes kuussada kakskümmend tuhat sisserändajat. olukord riigis on selline, et me ilmselgelt ei saa igasse liibe otsa minna, nii et me ei saa olla kindlad, et kuussada kakskümmend tuhat on see lõplik number. me eeldame, et tegelikult on neid kaheksasada tuhat, võib-olla isegi rohkem. aga need on need numbrid, millega meie arvestame praegusel hetkel Liibüas. Nad on siis jaotatud üle kogu riigi suur osa neist üle, üle viiekümne protsendi neist, vähemalt meie info kohaselt, intervjuude kohaselt on öelnud, et kui nad oma kodust lahkusid, soovisid nad tulla Liibüasse selleks, et seal töötada, sest Liibüa on olnud traditsiooniliselt äh, sisserändajatest töötajate riik ja sõltub väga palju sisserännanud tööjõust ja seetõttu suurem osa Sahara tagustest riikidest tulnud sisserändajatest soovib jääda Liibüasse selleks, et seal töötada. aga praegusel hetkel suurem osa nendest äh, sisserändajatest ei soovi ka Euroopa Liitu tulla, merd ületada, sellega tuleb ka arvestada. isegi kui see, mida nad Liibüast otsisid seda nad sealt ei leidnud ja just sellepärast on väga tähtis hoolitseda poliitiliste edusammude eest ja erinevate kogukondade stabiliseerimise eest, sest selle töö kaudu saame me vähendada teisest rännet ja vähendada siis otsuseid ületada meri ja tulla Euroopasse on olnud terve rida häid uudiseid, hoolimata olukorra tõsidusest. esimest ma juba mainisin, aga seda tasub veel kord toonitada, nimelt äh, tagasipöörduvate sisepagulaste arv suureneb iga kuuga, nii et äh, tegemist on stabiilse trendiga, pöördutakse tagasi koju, nii et vähemalt äh, osa riigi territooriumist on muutunud piisavalt stabiilseks selleks, et inimesed saaksid koju tagasi pöörduda. see on tähtis ja sellist arengut tuleb toetada. teine hea uudis on see, mida ka siin juba kuulsime, et üle Vahemere tulevate inimeste arv on viimastel kuudel vähenenud, eriti võrreldes eelmise aastaga see on hea uudis, millel on aga ka problemaatilisi külgi, sest äh, põhiõigustest äh, kinnipidamine äh, sisserändajate põhiõigustest kinnipidamine Liibüa territooriumil ei ole sajaprotsendiliselt tagatud. nii et ühelt poolt küll näeme, et vähem inimesi jõuab öö, kohale ja et vähem inimesi sureb Vahemerel aga teiselt poolt äh, on siin need negatiivsed küljed, et üleüldiselt põhiõigustest kinnipidamise ja elutingimuste olukord on halb ja et siin tuleb midagi ette võtta ja see on üks valdkondadest, kus meil tuleb rohkem ära teha, olla ja kaasata rohkem ka ametivõime, hoolitsemaks selle eest, et rahvusvahelistest standarditest peetakse kinni. ja et Äh, nii sisserändajaid kui ka teisi inimesi koheldakse väärita, väärikalt, aga siin muidugi eelkõige siis sisserändajaid. nüüd äh, need äh, erinevad laagrid, see oli tegelikult üks osa lepingust, mis sõlmiti Abidžaanis Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja ÜRO vahel. nimelt otsustati suurendada survet äh, laagritele, pagulaslaagritele selleks, et seal olukord paraneks, et seal tingimusi parandataks ja me oleme saanud infot selle kohta, väga täpset infot selle kohta, millised on tingimused pagulaslaagrites äh, ja ma võin teile kinnitada, et olen pea kolmkümmend aastat selles valdkonnas tegev olnud ja olen näinud erinevaid laagreid kogu maailmas ja midagi sellist ei ole ma pea kunagi varem näinud. asi on tõesti nii halb, kui suudate endale üldse ette kujutada. seal on äh, näiteks laager, mis on ette nähtud neljasajale inimesele, seal on aga tegelikult tuhat nelisada inimest ja seal on ainult neli tualetti nii et me üritasime tühjendada neid äh, pagulaskeskusi, nende tühjendamise puhul oli tähtis see, et Liibüa valitsus loobuks nendest äh, keskustest, aga nad ei ole valmis seda praegusel hetkel tegema. nii et me üritame tõesti aidata inimestel pagulaslaagrites tagasi koju pöörduda, aga see laagrite süsteem jääb alles ja ja suure tõenäosusega mingil hetkel tulevad lahkunute asemele lihtsalt uued pagulased ja tingimused jäävad sama halvaks. kui Abudžaani tipukohtumine toimus, siis oli pagulaslaagrites pea kakskümmend tuhat äh, inimest, sellepärast et äh, toimusid võitlused Sabrata ümber, nii et see suurendas äh, pagulaste. praegusel hetkel on olukord selline, et seal on umbes kaheksa tuhat inimest. sellegipoolest me aitame inimestel tagasi koju pöörduda nii kiiresti kui võimalik partnerlus Euroopa Liiduga ei puuduta mitte ainult tagasipöördumist, vaid ka see on väga raske. esiteks sellepärast, et äh, inimeste taasintegreerimine on nagunii väga raske, ükskõik millisel puhul, aga praegusel hetkel on numbrid tõesti vastupidiselt esialgsetele plaanidele täiesti taevasse tõusnud algust inimest tagasi vaja pöörduda ja me oleme tegelikult üheksateist tuhat kuussada inimest tagasi koju aidanud. numbrid on suured, see on tegelikult hea, me oleme inimesed väga rasketest tingimustest välja aidanud ja me tõesti peame hoolitsema selle eest, et uuesti jalule saada. aga mingil määral on selles osas olukord paranenud, jah veel kaks lühikest märkust ja siis muidugi olen valmis vastama ka küsimustele. üks tähtis valdkond meie jaoks on lihtsalt ja traditsiooniliselt äh, või Liibüa lõunaosa on tegelikult olnud ajalooliselt ja traditsiooniliselt äh, stabiilsuse äh, tagajaks kogu riigis. nii et sotsiaalne ühte, sotsiaalse ühtekuuluvuse taastamine, stabiilsus, erinev olukord. peale selle tegemist on piirkonnaga, kuhu väga paljud sisepagulased tagasi pöörduvad, nii et selle piirkonna stabiilsuse parandamine tegelikult suurendab ka tõenäosust, et rohkem sisepagulasi pöördub koju tagasi ja üritab seal uuesti oma elu üles ehitada. Põhja-Liibüasse, nii et tõesti mida rohkem inimesi saab sinna kohale jääda, seda suurem on tõenäosus, et nad ei liigu edasi Põhja-Liibüas ja ei satu inimkaubitsejate kätte või muidu rasketesse oludesse. programmi eest Lõuna-Liibüas no, neid rööviti Saba linnas, neid hoiti kolm päeva kinni ja ainult tänu sellele, et kohalikud juhid ja hõimuvanemad sekkused äh, oli võimalik äh, röövitud äh, röövimine toimus. aga hea oli see, et ÜRO töötaja röövimisse loo lahendamisse sekkusid kohalikud hõimuvanemad, nii et see näitab tegelikult, et on võimalust olukorda parandada. ja viimane punkt, inimkaubandus orjade kasutamise kohta Liibüas. mitte ainult siis äh, pagulaslaagrites. tõesti tuleb kontrollida kõike äh, mida näidati, aga on täiesti selge, et on toimunud kohtu riigis, kus äh, kord on ainult osaliselt tagatud, kui üldse. sellele tuleb tähelepanu pöörata on vaja ka rahvusvahelist koostööd, just politsei, kohtuvõimude alast koostööd, sest me teame, et Liibüast neil on tegelikult kogu maailmas haarded, neil on ka pangakontod isegi Euroopas, nii et tõesti tuleb võidelda just sealses piirkonnas inimkaubanduse vastu. tähtis on rahvusvaheline koostöö ja tagada. ei ole mõtet äh, vahistada neid, kes äh, juhivad paate Euroopasse, vaid äh, tuleb rohkem rahvusvaheliselt pühad, ei ole Liibüas või Tripolis koha peal. aitäh ja olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh, härra Ambrosi! suur tänu selle väga sisutiheda ettekande eest siiamaani on üks kolleeg soovinud sõna saada, nii et kui keegi veel sõna tahab saada, andke märku. proua Veržia, teil on sõna, palun. ma olen üks neist parlamendiliikmetest, kes külastasid Liibüat äh, eh, libekomisjoniga, vabandust, siiski ütlesite äh,, eh, kinnitab seda, mida meie koha peal nägime ja mida me kuulsime eelkõige äh, Äh, vabaühenduste esindajad ja mida ütlevad siin Euroopa institutsioonide esindajad. kõige jahmatavam äh, oli see, mida ütlesid rahvus-, Liibüas äh, on pagulusküsimused väga mm, tavapärased olnud aastaid juba, nagu oleks mingisugune sea-, valitsus seal olemas, kes kontrollib territooriumit me saame mingit resolutsiooni vastu võtta või dialoogi pidada sellises olukorras. peale selle loomulikult üks enamusel juhtudest äh, ei ole äh, pagulaste kinnipidamiskeskused absoluutselt äh, liibüalast ei ole võimalik sinna viia ja liibüalased elavad ise pidevate, pidevalt igasuguste sõjarühmituste terrori all et, et äh, erinevad äh, võitlejate grupid äh, on lakanud tegutsemast. ning võttes arvesse neist, neid andmeid, mida te meiega jagasite, mida te ütlete selle kohta, et kinnipidamiskohtades, kus jookseb see piir riigi lõunaosas. see on samuti väga oluline küsimus, kui me olukorrast natukenegi midagi teame, siis te me teame, et keegi tegelikult ei kontrolli seda piirkonna, välja arvatud kohalikud hõimud ning arvan, et e, üks küsimus, mis, mida te mainisite lõpus, e, see puudutab finantseerimisküsimust ja see puudutab e, nii inimkaubanduse vastu võitlemist võitluses kui ka terrorismivastases võitluses kõige parem võimalus sellise olukorra vastu võidelda on võidelda finantseerimise vastu, sest kui me lihtsalt tegeleme, saaksite küsimustele vastata. Teil on neid hirmus palju. palun üritage rääkida lühidalt. kõigepealt üks väike parandus. detsembrikuust alates on meil koha peal rahvusvahelisi töötajaid eh, kuus eh, kogu meie kahesaja kolmekümnest. aga oleme ka kolmand-, oleme ka lepingulisi töötajaid palganud. ehk siis teisest küll-, sõna, teiste sõnadega kasutanud teistsuguseid mehhanisme, mis on võimaldanud suuremat paindlikkust puhul oli just tegemist rahvusvaheliste töötajatega ning mis puudutab nüüd kinnipidamiskohti, esimene täpsustus, kui me räägime kinnipidamiskeskustest, siis eh, räägime neist, mis, mida juhib, eh, juhivad valitsused, üks kinnipidamiskohti, millest me ei tea, kus nad asuvad ei tea, kui palju inimesi seal on, me ei tea, mis seal toimub, me teame, et nad on olemas, aga aga see ei ole see, mis äh, kõne alla tuleb, kui me kinnipidamiskohtumist räägime, me kui nii palju äh, siiski need võitlejarühmitused, äh, mis koha peal tegutsevad, mõned ka vastutavad oma tegevuse eest valitsuse ees, nii et tegemist on tõesti väga segase olukorraga, kus erarühmitused äh, teeme me seal äh, iga päev koostööd ja sellepärast on meil üsnagi selge ülevaade sellest, kui palju seal inimesi kinni peetakse, kui palju äh, ja kui need ja kui on olnud inimesi, kes on soovinud tagasi koju minna, oleme seda ise äh, neil ise aidata. sellepärast ma arvan, et andmed, mis ma edastasin, olid enam-vähem õiged. kõik te muud, mis te ütlesite, on muidu täiesti õi-, see tõe, vastab tõele, meie jaoks on see tõsine dilemma olnud ÜRO eh, seisukohalt me oleme Liibüas humanitaar, mida iganes suudame, et liibüalaste ja ka pagulaste olukord võimalikult paraneks. loomulikult ei ole selget äh, võimu mitte ainult kokkulepete sõlmimiseks, sest kokkuleppeid on sõlmitud, suhelda kõiges, kõikigi nende inimestega, kes koha peal, äh, koha peal tegutsevad. meie jaoks äh, ainus võimalus selle probleemiga tegeleda on pidevalt läbi rääkides et me saaks oma humanitaartegevust jätkata. ning seda oleme saanud ka teha, muidugi intsidente on olnud. aga nii lihtsalt. programmide elluviimiseks loonud eh, kohalike eh, juhtidega koostöökomitee, nende eesmärk on istuda laua taha ning äh, ning äh, et nad ütleks ise, mis neile kõige olulisem on, kas ligipääs veele või äh, koolide ehitamine või mis, mis muu. igatahes äh, mikro, sellised mikrosekkumised on olulised. teine aspekt on see, loome tingimusi inimeste jaoks, et nad saaks hakata koostööd tegema rohkem, kui seda seni juhtunud on kirjeldus, kui piiratud on valitsuse kontroll riigi territooriumile Liibüas, sellega ma saan ainult nõustuda, on koostööd rahvusliku kokkuleppe valitsusega, sellepärast et see on ainuke rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus ja tahame äh, toetada seda, et koolitame Liibüa võime ebaseadusliku sisserände haldamise küsimustes, sealhulgas inimõiguste küsimustes, see on ähm, üks põhiosa kogu sellest võimeku- seadusliku sisserände haldamise küsimustes, sealhulgas inimõiguste küsimustes, see on ähm, üks põhiosa kogu sellest võimekuse ülesehitamise ja koolitusprogrammist ähm Ähm, me mainisime juba äh, meie tööd kinnipidamiskeskustes, äh, mitte kõik nendes ei ole valitsuse kontrolli all, me teame samuti, et neid on ka teistsuguseid, nagu ka härra Ambrosi viitas, aga me püüame anda endast parima, lähtudes territoriaalse suveräännuse, suveräänsuse põhimõttest. nii et Äh, me tegelikult püüame anda endast parima ja tegelikult ainuke viis olukorra lahendamiseks on riigi poliitiline stabiliseerimine, äh, rahulepe, mis äh, seaks ametisse mm, tunnustatud stabiilse valitsuse, mis suudaks kehtestada kontrolli kogu riigi territooriumil, nii et ka sõjavägi seda toetaks seda on siin või ükskõik kus väga lihtne rääkida riigi territooriumil äh,, nii et ka sõjavägi seda toetaks. seda on siin või ükskõik kus väga lihtne rääkida, vastane poliitika äh,, meil on jälgimisnimekiri äh, kõrge rahapesuriskiga riikidest ja äh, see arutelu toimub New Yorgis, aga loomulikult Äh, meie jälgime seda ja kui see otsustada kahekümne nelja äh, omavalitsusega erinevates kohtades äh, Liibüas ja neljandaks meie personal käivad Tripolis vähemalt korra nädalas, mõnikord ka kaks korda nädalas ühepäevastel Äh, härra Pikett, härra Ambrosi, see oli väga huvitav ja te andsite väga põhjaliku ülevaate ja info meile. ma palun nüüd proua suur aitäh teile, proua esimees. sooviksin öelda lihtsalt seda, et, et kõik need sõnavõtud äh, te, äh, lubavad meil natukenegi äh, optimistlikumad olla, sest äh, meil on niimoodi parem pilt, visioon tulevikust, kuigi probleeme on muidugi väga palju, aga vähemalt tegevuskava on olemas ja kuigi väga kaugelt tundub, et tunneli lõpus on siiski valgust ning ka see, et äh, kõige hullemad olukorrad on leidnud lahenduse ning et on suudetud äh, aidata liibüalasi, kes on pidanud kodust lahkuma ning on äh, loodud selliseid kommunisiseseid, kogukonnasiseseid dialoogi, see on samuti oluline äh, stabiilsuse jaoks ning ka vabatahtliku äh, naasmise programm on samuti oluline. ning äh, problemaatiline on muidugi äh, rahapesu küsimus äh, ning äh, oleme teinud äh, koostööd näiteks Šveitsiga, et identifitseerida sellised äh, pangakontod, äh, äh, kus, kuhu oli peidetud näiteks Gaddafi raha. see ja nüüd, kus me oleme nii nutikad ja nii palju oskame arvuteid kasutada, peaks siiski üritama leida problemaatilise raha üles ja selliseid inimtragöödiaid kuidagi üritama vältida tulevikus. tahtsin paluda ka seda, et äh, üritagem teha kõik selleks, et liibüalastel on, oleks algusest peale oma roll, et meie siit ei hakkaks otsustama, kes on halb ja kes on hea. et äh, ei tekiks äh, ei tekiks äh, veel lisapinge olukordi neile lisaks, mis juba olemas on. suur aitäh, proua Jalla Sender, aitäh teile sõnavõttude eest, kolleegid Euroopa Liidu õigus, samuti kohaldub see ettevõtte tegevustele ja Euroopa Liidu õiguses ei ole ette nähtud võimalust, et kolmanda riigi kohus või ametiasutus, nagu praegusel juhul, soovib otse juurdepääsu andmetele, vaid Äh, nagu isikuandmete kaitse üldmääruses äh, selgelt on välja öeldud, aga nagu alati on kehtinud, alati äh, on vaja, õigus tuleb täita rahvusvaheliseid lepinguid, mis on sõlmitud liikmesriigi ja USA vahel ja Euroopa Liidu ja USA vahel, eelkõige vastastikuse õigusabilepinguid, mis on olemas. Sorry that this, the way the... suur see, kuidas me peame tööd tegema parlamendis, tekitabki selliseid olukordi. ma just äh, potsatasin siia arutelule, ma olin just parlamentidevahelisel kohtumisel, aga tahtsin just Microsoftist rääkida. rääkisime äh, juristidega üks päev, kes on äh, raskelt äh, eksperdid, ütleb kõneleja, selles valdkonnas ja nad ütlevad, et infovahetuses ei ole, infovahetus ei ole vastastikune. eriti Ameerikas Ühendriikidega, meil on siin äh, probleem kus Ameerika kohtusüsteem sunnib Microsofti jagama infot, mis on salvestatud väljaspool Ameerika Ühendriigi, Euroopa riigis ja see puudutab Euroopa kodanike eraelu, eraelulisi andmeid ning see paneb meid muretsema meie, meie hoolime oma kodanike õigustest, oleme neid õiguseid äh, arendanud ja rahvusvaheline, äh, rahvusvaheline õigus tekitab ka mure, et äh, asukohariigi õigusest Ra? rahvusvaheline õigus käsib lähtuda asukohariigi õigusest äh, äh, ja õigusriigi põhimõtetest äh, riigis, kus asutakse, mitte seal selle riigi õigussüsteemi järgi, kus ettevõtte litsents välja anti hmm ning see Microsoft eh, kohtu asi on seega Euroopa Parlamendi jaoks eh, väga huvitav, peaksime üritama seda jälgida tähelepanelikult. nagu ikka, kui tekib mittevastastikuse probleem andmete edastamisega. kui Euroopa kohtunik. peaks saama andmeid Ameerika Ühendriikide territooriumil. Äh, ei tohiks saada Ameerikast informatsiooni ilma Ameerika kohtuniku loota ning äh, tagapõhi on see, et äh, aluseks tuleb võtta Euroopa Kohtu otsused äh, Atlandi üleste äh, suhete kohta andmete edastamisel. pärast äh, digitaalse ja pärast seda, kui tehti andmesäilituse kohta otsuseid, on asi muutunud ebakindlamaks. Eh, framework... sest eh, õigusraamistikud osutusid mõned, eh, mõned, osutusid mõned olukord selliseks, et see hakkas mõjutama meie koduriikide õigussüsteemi, olukord on ebakindel ja peame selle võimalikult kiiresti lahendama ning eh, meie õigusloomed. nüüd järgmine päevakorrapunkt on samuti seotud härra Albrechtiga ning annan teile kohe sõna. Enisa eh, määrus